nii, kallid kolleegid, jälle meie töö jätkub. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on olemas. kas on kellelgi vastuväiteid neile? ma näen, et ei ole, seega protokoll on heaks kiidetud ja esimene päevakorrapunkt on